teavitame tehnikuid. okei okay., now, now we move. nii ja nüüd läheme edasi siis äh, hääletuse seletustega. hääletuste seletused. alustame. vastuse raportist ning härra Baltasaare. Honorevole Baltasaare. We wait uh, some minutes. ootame mõne hetke Colleghi, vi prego di defluire più velocemente per consentire kallid kolleegid, olge palun nii kenad ja lahkuge ruumist kiiresti, et me saaksime alustada hääletuste selgitusega. ja palun need, kes lahkuvad, tehke seda vaikselt. Onorevole Baldassarre. Sì, grazie, president. härra Baldassarre, palun. aitäh, president. mul on äh, tõepoolest äh, väga hea meel äh, Regina Pastose raporti pärast ma hääletasin selle poolt. majanduskriis on negatiivselt mõjutanud äh, seda, kuidas tajutakse ühisturgu nii kodanike, ettevõtete kui ka mõningate valitsuste poolt ja poliitiliste liikumiste poolt. ja see kõik seab ohtu selle suurepärase küsimuse, mis Euroopa Liit, töö, mis Euroopa Liidus on tehtud ühisturu väljakujundamisega, nimetaksin siin riigihangete küsimust, maksmisega viivitamise küsimust, kõiki neid kokkuleppeid. ääretult oluline on see, et me tugevdaksime koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel. tihtipeale sellised põhimõttelised meetmed eh, nagu näiteks patendi küsimus on jooksnud ummikusse ähm, riikliku egotsentrilisuse tõttu, riiklike huvide konflikti tõttu. seetõttu on ääretult oluline, et me juhtimisele läheneksime ühetaoliselt selleks, et vajalikud seadused ellu rakendada õigel ajahetkel, et me äh, taas äh, käivitaksime Euroopa Liidu ühisturu Euroopa Liidu kodanike jaoks. palju tänu, härra Baldassare! saab sõna kolleeg Šovin. president, ma arvan, et poliitikud peavad äh, sõna võtma ning äh, ma arvan, et ühisturg on meile kõigile väga palju hüvesid toonud, aga peab ütlema ka seda, et täna on äh, peaks ühisturg pakkuma kaitset ka meie tööstusele ja meie toodetele ja kui me senist toimimisviimi ei muuda, siis mis tulevikus juhtub, juhtub see, et sellised suured domineeriva majandusega riigid nagu Hiina, Korea, Jaapan, Katar ostavad ära meie tööstusettevõtteid, meie töökohti Ehm, ning eh, ettevõtted lihtsalt lähevad Euroopast minema, me ei saa reageerida ja seetõttu ma arvan, et poliitikud peavad sõna võtma, praegu on tõesti aeg eh, panna paika tõeline poliitika, mis kaitseb siseturgu, eh, meil on vaja Euroopa protektsionismi, aitäh! palju tänu ja nüüd saab sõna proua Zaniki There is not Mrs Zanicki. proua Zanikit ei ole saalis. seega läheb sõna proua Le Gripile. aitäh, president äh, siseturukomisjoni äh, liikmena äh, huvitab mind väga mu kolleegi Pastuse raport, kus käsitakse need kahtekümmend peamist asja, mis kodanikele ja ettevõtetele muret teeb ja me oleme seda raportit arutanud äh, Äh, seoses ähm, äh, siis sellega, et äh, ühisturg on toiminud juba kakskümmend aastat, kakskümmend aastat on inimesed, teenused, kaubad ja kapital vabalt liikunud. see on siis toimunud meie igapäevaelus, meie ühisturul mind huvitab eriti see, et kõige rohkem teeb meie kaaskodanikele muret äh, see, et on raskusi kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega ning meil on vaja olla tõesti väga aktiivne ja tõhus, et meie kodanikud tõesti saaksid juba väga äh, varsti äh, saavutada selle, et nende kvalifikatsiooni ja nende pädevust tunnestatakse, et see toimuks kiiremini, lihtsamalt ja tõhusamalt ning et see oleks ka odavam. see on tõesti väga oluline ning äh, Rahvapartei variraportöörina selles küsimuses Äh, teen ma väga tihedalt koostööd teiste IMCO komisjoni liikmetega ehm, ning minu, see on tõesti praegu väga suur väljakutse mobiilsusele ja mobiilsus on see, mida kodanikud meil praegu nõuavad, aitäh. aitäh. nüüd saab sõna härra Rossi. aitäh, president, selleks, et taaskäivitada ühtset turgu mis on äh, keskse tähtsusega, kui me soovime saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia tulemused äh, ja eesmärgid, siis äh, on ääretult oluline tõepoolest teha tööd selleks, et taas pälvida kodanike, ettevõtjate usaldus, täitmaks lünka ootuste ja reaalsuse vahel, mis tekitab tihtipeale äh, muresid, maksustamisalased probleemid, energeetikakulud ja, ja kõik need küsimused on suureks koormaks ja probleemiks Euroopa Liidu kodanikele. seetõttu ääretult oluline, et Euroopa Liidu institutsioonid tugevdaksid koostööd liikmesriikidega, andes omapoolse panuse teadus- ja arendustegevusse ähm,, läheneks asjadele territoriaalselt, et me tõesti äh, kaitseksime ja toetaksime oma ettevõtjaid. paljude ettevõtjate jaoks on just energiakulud kõige suuremaks mureks, kõige suuremaks koormaks oh.. aitäh, sõna saab ära Repo. puhemees äänest-. austatud president, ma hääletasin raporti poolt, ma olen eriti rahul sellega, et raportis kutsutakse üles ettevõtteid palkama rohkem välismaal õppinud äh, noori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 parandada teavitamist, teavitada ka vaesemaid kliente. kindlasti peab komisjon aitama kaasa ka teavitamiskampaaniate laiendamisele. ma olen äh, väga selle poolt, sellepärast et kui kampaaniatega ei tabata sihtgruppi või äh, tarbijad ei saa aru sellest, mida me tahame neile öelda, siis me lihtsalt raiskame oma niigi väheseid ressursse. ma loodan, et selle raporti kaudu me leiame vahendeid, äh, kuidas parandada tarbijate ja VKE-de olukorda, me peame tõstma nende liikuvust ja nende usaldusväärsust Euroopa Liidu territooriumil, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Tiiva. austatud president, mul on suur au, et te täna olete valinud inglise keele oma esinemiskeeleks, mul on selle üle väga hea meel aga mis puudutab äh, meie kodanike muresid seoses ühisturu toimimisega, siis äh, need mured on ääretult olulised, äh, kutsekvalifikatsiooni küsimused, pangaarve avamise küsimused, pärimisõigus liikmesriikides ähm,, pensioniõiguste ülekantavuse küsimused on loomulikult ääretult olulised, aga veelgi olulisem on see, et me pööraksime tähelepanu üha suuremale tööpuudusele ja selleks, et tööpuudusest üle saada, on meil vaja töökohti ju juurde luua. ja töökohti loovad juurde eeskätt VKE-d. Nemad on töökohtade loomise eesrinnas ja majanduskasvu taastamise eesrinnas ja äh, raport keskenduski VKE-dele, seetõttu ma ka raporti toetasin. kolmkümmend viis protsenti Euroopa Liidu kodanikest isegi ei tea, mis asi on ühisturg, Euroopa Liidu ühisturg. Äh, nad ei ole lugenud äh, meie õigusakte ja tegelikult meil ongi vaja pigem vähem regulatsioone ja meil on vaja rohkem inimesi saada selle raske töö taha, et luua äh, ettevõtteid. aitäh, härra Teeva, minu inglise keel ei ole küll perfektne, aga ma õpin ja arenen. ja nüüd saab sõna härra De Angelis. president. aitäh, president. ühisturg on äh, suurepärane töövõit ja rohkem kui kunagi varem on äh, ta ääretult olulisel kohal selleks, et saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. ühisturul on saavutatud äh, küll paljugi, aga ees seisab samuti ääretult suur töö ja seetõttu on ääretult oluline taaskäivitada ühisturgu, jätkata tööd ja tegevust selleks, et saavutada kõik see, mis on jäänud veel saavutamata. ühtne energeetikapoliitika näiteks on ääretult oluline, kui me soovime tagada Euroopa kodanikele äh, puhta, ohutu ja säästva energia taskukohaste hindadega. seega on ühine energeetikapoliitika äärmiselt kesksel kohal selleks, et saavutada ühisturu taaskäivitamine, edendamaks konkurentsivõimet, loomaks juurde töökohti, saavutamaks majanduskasvu ning veel kord selleks, et luua üha rohkem töökohti juurde. aitäh! sõna saab proua Makovei. aitäh, president. ma toetan kokkulepet Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. ühisturg loodi selleks, et suurendada riikidevahelist kaubavahetust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, eemaldamaks siit tõkked. kahjuks tänasel päeval pilt nii ilus ei ole. me peame kinnitama oma liikmesriikidele ja kodanikele, et nad saavad kasu sellest, et nad on Euroopa Liidu liikmesriigid, et nad kuuluvad sellesse ühendusse. selleks on meil vaja süvendada ühisturgu, see parandab konkurentsivõimet, suurendab eh, majanduskasvu ja töökohtade juurdeloomist ning toob kaasa ka nõnda oma sotsiaalsed eh, positiivsed küljed. me peame kõik selle saavutama, kuidas me seda saavutame, me peame harmoneerima mm, näiteks looma eh, VKE-dele ühetaolised reeglid, meil on vaja vähem regulatsiooni, selgemaid eh, seadusi, harmoneerimine on ääretult oluline selleks, et kujundada välja ühisturg ja see on ääretult oluline ka meie kodanikele. palju tänu, proua Makovei ja nüüd saab sõna Ehm, härra Piilem. aitäh. ühisturu eesmärgiks on e, kaupade, kodanike, teenuste vaba liikumine liikmesriikide vahel selleks, et tagada jätkusuutlik majanduskasv. siiski kodanikel on probleeme selle sujuva, ühisturu sujuva toimimisega, siin on lünki nii teavitamises kui seadusandluses seetõttu on ääretult oluline, et komisjon ja liikmesriigid peaksid kinni soovitustest, mille abil on võimalik ühisturgu harmoneerida. oluline on harmoneerida kutsekvalifikatsiooni, harmoneerimine, juurdepääs meditsiiniteenustele, pangandusteenustele, me toetame funktsionaalse digitaalse ühisturu väljakujundamist, millest saaksid abi ja kasu nii ettevõtjad kui tarbijad ning tuleb kaasajastada ka eh, liikmesriikide riigiaparaat, võtmaks kasutusele üha rohkem digitaalseid elektroonilisi teenuseid. toetan koostööd liikmesriikide parlamendi ja komisjoni vahel, suurendamaks juurdepääsu, kodanike juurdepääsu otsuse langetamise protsessile. härra Kelly, palun. aitäh, president mina toetasin seda raport, tegin seda hea meelega, mida kiiremini me suudame parandada ühisturu toimimist, ehm, seda ehm, kiiremini on meil võimalik saada üle majanduslangusest ja, ja taastada tulevikus majanduskasv. tahaksin öelda seda, et jutt käib nii Euroopa kodanikest, tarbijatest kui ettevõtjatest, e, eriti rõhutatakse ettevõtjate muresid aga e, tegelikult e, on e, meie jaoks väljakutseks ka need kodanikud, kes ei teagi, mis asi ühisturg on, et nad kaasata sellesse tegevusse. seega meil on vaja ühisturg nii kiiresti kui võimalik välja kujundada, tahaksin rõhutada kahte, esiteks siin on väga suur potentsiaal, mis meil on kasutamata, nimelt just internetis väga paljud ettevõtjad tegutsevad vaid oma riigi piirkonnas, see on suureks väljakutseks, sellest tuleb üle saada ja teiseks kutsekvalifikatsioonide küsimus ja nende tunnustamine üle kogu Euroopa Liidu on väga vajalik. aitäh, härra Kelly! ja nüüd saab sõna proua Pasescu, palun. aitäh, president! mina omakorda äh, tahaksin öelda, et hääletasin selle raporti poolt, sest ma leian, et ühisturu konsolideerimine on äärmiselt oluline selleks, et me saaksime taaskäivitada majanduse kasvu ja töökohtade loomise. lisaks leian ma, et need takistused, mis eks-, praegu eksisteerivad, näiteks takistused tööjõu, tööjõu vabale liikumisele ühisturul, peavad kaduma nii kiiresti kui võimalik Äh, siis saavad kõik kodanikud täiel määral oma õigusi rakendada. Äh, Rumeenia kodanikud äh, peavad silmitsi seisma endiselt piirangutega, näiteks liikumise osas tööturul. sellised piirangud ei ole õigustatud ning need tuleb kõrvaldada majanduskriisi kontekstis on väga oluline kõrvaldada kõik takistused Äh, niimoodi anname panuse innovatsiooni, majanduskasvu ning äh, kodanike suuremasse usaldusse ühisturu vastu. tahaksin rõhutada, äh, kuivõrd oluline on ka hea üldine juhtimine, ma arvan, et ähm, ühisturg peab olema institutsioonide tähelepanu keskmes. aitäh, proua Pasescu Läheme nüüd üle, üle edasi kaubandusläbirääkimiste juurde Jaapaniga ja sõna saab härra Teeva, palun. president, äh, president, tegemist on väga olulise raportiga. Jaapan on meie teine suurim kaubanduspartner pärast Hiinat Jaapan on investeerinud väga palju Euroopa Liitu Jaapani äh, mootorsõidukite tootmine nii Euroopa Liidus kui ka minu kodumaal Ühendkuningriigis äh, on väga oluline. Äh, sada nelikümmend tuhat töökohta on olemas ja nende arv kasvab just sellepärast, et Jaapan investeerib Euroopa Liidu majandusse. samamoodi peaksime meie investeerima Jaapani majandusse. me peame jaapanlastelt paluma et nad ei kehtestaks kvantitatiivseid tariife ja piiranguid, vaid avaksid oma äh, jaotusvõrgud äh, meie teenustele, meie eksportkaupadele. mõnikord on äh, väga keeruline oma kaupu Jaapanis turustada, just arvestades jaapanlaste kauplemistajasid, tavasid ning meil peaks olema võrdsed võimalused, nii et, et meil oleks juurdepääs Jaapani turule et me saaksime juurdepääsu Jaapani tarbijatele samamoodi nagu nemal on, nendel on juurdepääs meie turgudele ja nemad saavad müüa oma kaupu meie rahvale. minu arvates on tegu väga olulise ra-, raportiga, aitäh! härra Piilan järgmisena. Euroopa Liit ning Jaapan äh, moodustavad peaaegu koos ühe viiendiku maailma kaubandusest. Äh, Jaap-, on, on pakkunud väga suurt huvi ka paljudele eurooplastele. vastastikune vabakaubandusleping muudaks äh, kauplemise palju kergemaks just nimelt meie ettevõtjatele. Äh, suurem Äh, osa ettevõtjatest on nõus, et läbirääkimisi on alustatud sellistes küsimuses nagu ettevõtete konkurentsivõime, äh, intellektuaalse omandiõiguse kaitset, tollivälistest tõketest vabastamine, juurdepääs riigihangetele, kõik see on väga oluline, samas tuleks aga pöörata tähelepanu ka sellele, et on vaja edusamme, on vaja kõrvaldada mittetariifsed tariifid, äh, barjäärid pärast läbirääkimiste algamist me ei tohi lubada importkaupade kontrollimatut kasvu ja samas peaksime arvestama ka kahepoolsete kaitsemeetmetega sellistes sektorites nagu näiteks autotööstus, selleks et mitte seada ohtu Euroopa ettevõtteid. mina olin selle resolutsiooni poolt äh,. härra Tšaba Sogor järgmisena. aitäh arvestades praegust maailma majanduskriisi, ei tohiks me unustada, et Euroopa Liit peab olema äh, resoluutne maailmakaubanduse ja konkurentsi küsimuses. mõned väidavad, et kahekümne esimene sajand on Aasia sajand. Nad ei maini isegi mitte Hiinat, vaid just nimelt teisi tärkava majandusega riike, Singapuri, Malaisiat, Vietnami, Indoneesiat Need äh, riigid äh, on majanduslikus mõttes väga hästi hakkama saanud, me peame tegema kõik, mis võimalik, selleks, et Euroopa Liit arendaks oma majandussuhteid selle piirkonnaga ja just nimelt äh, selliste riikidega, kellel on juba hästi toimiv turumajandus ning üheks selliseks sammuks oleks vabakaubandusleping Jaapaniga meil on olemas juba sarnane kokkulepe Lõuna-Koreaga ning selle kogemuse põhjal võime me öelda, et on olemas suur potentsiaal kaubavahetuse suurendamiseks mõlema poole jaoks. me loomulikult teame, et vabakaubanduse teel on teatud takistused, maksud, tariifid, tollid aga nende probleemidest jagusaamine pole kõige keerulisem, võib-olla peaksime rohkem tegelema hoopis tolliväliste tõketega, need on just kõige olulisemad, kui me tahame kaubandust edendada. me peame sellele küsimusele pöörama rohkem tähelepanu kui varem, eriti just kaubas, kui me räägime kaubandussuhetest Kaug-Ida riikidega, ma arvan, et sellel piirkonnal on väga suur potentsiaal. järgmisena härra Tänok president, ka mina tahaksin äh, tänada teid suurepärase inglise keel, e-, keele eest, jätake äh, Äh, seda mina üritan ka tante keeles ühel päeval kõnelda, aga praegu veel mitte. Euroopa Liit ja Jaapan peaks olema väga uhked, et nad kindlustavad oma suhteid vabakaubanduslepinguga. Jaapan on meie liitlane vabamajandusdemokraatias, aga ta on ka üks suurima majandusega riike maailmas, kus on väga arenenud tööstus ja tarbimine ning nagu ütles minu kolleeg, kaubavahetus Jaapaniga on väga suur Äh, ligemale sada kuuskümmend miljardit eurot andsid import-eksport kokku. vabakaubandus on äh, selle nurgakiviks, mis on Euroopa Liidu keskmes, sellest saaksid kasu ettevõtjad ja tarbijad ning me peame jätkama äh, nende turgude, nende turgude konsolideerimist, sinna tungime, tungimist ja seda peame, peame leidma partnereid kus iganes. aga just selliste demokraatlike riikidega nagu India ja Jaapaniga, see võimaldab anda uue hoo majanduskasvule, mida meil siin Euroopas praegu ei ole. viimase kahekümne kahekümne ühe aasta jooksul sellest ajast saadi, kui äh, tehti esimene Euroopa Liidu ja Jaapani ühistele deklaratsioon äh, kaubanduse ja muudes küsimustes, on selge, et kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Jaapani vahel on tugevnenud ning see vabakaubandusleping äh, on kasuks kindlasti mõlemale poolele, aitäh! aitäh! aitäh nende lahkete sõnade eest ja nüüd annan sõna härra Tagulale tänan, president. ma hääletasin äh, ka selle lepingu poolt. Jaapan on Euroopa Liidu suuruselt teine kaubanduspartner, see on märkimisväärne. eelmine aasta oli meil kaubanduskäive kuuskümmend miljardit eurot ja eurooplased teavad äh, hästi, et äh, Jaapan on väga esindatud Euroopa tööstusturgudel. oluline on ka see, et Euroopa Liidu ettevõtete juurdepääs Jaapani turule oleks lihtsam. vastastikuse põhimõte on alati hea kaubanduspoliitikas. me peame ebavajalikud äh, tollid äh, kaotama, Euroopa Liidul on vaja majanduskasvu ja lepingust saavad kasu mõlemad. loomulikult tuleb meil meeles pidada seda, et Euroopa Liit on väärtuste liit ja me peame tugevdama oma sidemeid Jaapaniga, mis hoolimata erinevast kultuurilisest taustast siiski jagab meie põhiväärtusi, õigusriikluse põhimõte, demokraatia, inimõigused ja vabadused. aitäh ja viimasena seletab seda raportit härra, härra Sean Kelly. aitäh ma austan väga Jaapanit, ma arvan, et tegemist on suurepärase riigiga, jaapanlased on väga intelligentsed ja väga töökad. ning äh, viimastel aastatel on nad teinud väga suuri edusamme. loomulikult praegu on neil ka väga palju probleeme, äh, sellepärast et neid tabas tsunami, Fukushima õnnetus ja veel muudki aga küll neil õnnestub tulevikus jälle edukas olla ning meie siin Euroopa Liidus peame neid aitama me peame äh, alustama nendega vabakaubanduslepingule läbirääkimisi ning ma arvan, et üks äärmiselt oluline aspekt on riigihanked. Nad peavad muutma oma suhtumist riigihangetesse. üks kõige olulisem punkt selleks, et meie vahel sellist vabakaubandust luua, on just nimelt see ja ma ütlesin, et nii sellest vabakaubandusest saaksid kasu nii Euroopa Liit kui Jaapan ja kõige viimasena proua Zaborska. president, ma ei palunud sõna. sest et ma tahan mõne raporti teemal kõnelda Äh, tahaksin hoopis kõnelda sellest, äh, mis juhtus, kui me proua Schneider-Japsre raportit hääletasime. tahaksin sõna võtta nende kolleegide nimel, kes tõusid püsti, kui esitati suus, suuline muudatusettepanekus. Need olid inimesed, kes hääletasid oma südametunnistuse järgi. see oli äh, vaba hääletus ja härra Cashman kasutas oma õigust selleks, et meid halvustada ma arvan, et Euroopa Parlamendis äh, me pöörame väga suurt tähelepanu inimõigustele ja seetõttu peaks kõigil olema õigus hääletada oma südametunnistuse järgi ja mul on tõesti väga kahju, et selline intsident juhtus. aitäh. Äh, istung on peatatud kuni kella kolmeni pärastlõunal. aitäh ja head isu kõigile